asjade komisjonile, mis on pädev komisjon selles valdkonnas. veel teine teadaanne, nagu te nagu mäletate, kolmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat kuusteist rakendas meie president sanktsiooni härra Voigti suhtes, kuivõrd härra Voigt oli rikkunud avalikustamise kohustust äh, lähtuvalt meie liikmete käitumisjuhisest ning selle rakendust meetmetest. kahekümne seitsmendal detsembril apelleeris härra Voigt selle otsuse vastu ning äh, esmaspäeval, kuueteistkümnendal jaanuaril käsitles seda küsimust juhatus ning äh, juhatus otsustas ühehäälselt toetada presidendi otsust ning äh,